Liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, alustame oma koosolekut. meie koosolek kestab täna ainult pool tundi, nii et, et peaksime seda aega väga hästi ära kasutama. kõigepealt tahaksin tutvustada iseennast, minu nimi on Konstantse Kreel. minu jaoks on väga suur au selle koosoleku algust juhatada. mina ei ole küll selle komisjoni kõige vanem liige, aga ma olen siin kõige kauem ametis olnud, nii et, et mul on tõesti väga suur au äh, selle õigusloomeperioodi alguses juhatada tänast komisjoni koosolekut ning sillutada teed meie tulevaseks tööks järgmise viie aasta jooksul. tahaksin tervitada siia tagasi kõiki neid, kes parlamenti tagasi valiti, on nüüd tagasi regionaalarengu äh, komisjonis, väga tore on näha siin nii palju tuttavaid nägusid ja samuti ootan suure huviga koostööd nende kolleegidega, kes Euroopa Parlamenti on valitud esmakordselt tahan teha koostööd nendega, kes suhtuvad äh, entusiastlikult regionaalpoliitikasse. meie regioonid on kõik äh, unikaalsed ning me peame tegema koostööd selleks, et äh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande kahekümnenda aastani kestev programmeerimisperiood kulgeks ladusalt me oleme vastu võtnud erinevaid õigusakte siin parlamendis ning nüüd peame hoolitsema selle eest, et need õigusaktid ka korralikult ellu rakendatakse järgmise viie aasta jooksul tuleb meil alustada ettevalmistustööd, tuleb kujundada Euroopa regionaalpoliitika tulevik, seega on meil võimalus Äh, osaleda erinevates aruteludes ning teha koostööd väga paljudes komisjonides. mina ootan seda koostööd suure põnevusega ning ma loodan, et äh, suudame sama hästi koos töötada järgmise viie aasta jooksul, nagu suutsime seda eelmise mandaadi ajal see on meie kodanike huvides kõigis Euroopa Liidu regioonides. niisiis kõigile südamlik tere tulemast siia komisjoni ning nüüd pean äh, alustama siis meie komisjoni asutamist. ma kuulutan selle koosoleku ametlikult avatuks, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et tänase äh, koosoleku eesmärk on valida komisjoni juhatus, teisisõnu me peame valima komisjoni esimehe ja kuni neli aseesimeest. Äh, seda näeb ette siis kodukorra äh, artikkel kakssada neli. niisiis äh, alustame komisjoni esimehe valimisest ja siis jätkame aseesimeeste valimistega kas äh, Te võiksite äh, mulle teada anda, kui te ei ole selle komisjoni täisliige ja olete siin, et äh, asendada mõnda täisliiget. mulle tundub, et härra Ludvikson esindab siin ühte sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kolleegi, niisiis seetõttu on ta täna siin kohal. kas on veel keegi, kes eh, kedagi asendab? kas eh, on siin keegi, kes ei ole meie komisjoni täisliige või asendusliige, aga on kohal selleks, et asendada kedagi? ei näe, et keegi märku annaks, niisiis eh, on meil siin kohal põhiliselt siis täis- ja asendusliikmed härra Šulaar ja härra Olbrecht kahjuks ei saa täna kohal olla, aga ma arvan, et nende esindajad on siin kohal. kontrollime, kas meil on olemas hääletuseks vajalik kvoorum see tähendab siis veerand kõigist saadikutest, niisiis sekretäriaat, kas te olete inimesed kokku lugenud? jah, kvoorum on meil olemas see on üksteist saadikut. niisiis on täiesti selge, et vähemalt üksteist inimest siin saalis on. niisiis võime alustada esimest äh, hääletust, siis komisjoni esimehe valimist. kas on kandidaate? Äh, lugupeetud äh, esinaine daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, ma sooviksin ALDE fraktsiooni nimel ettepaneku, et me seame üles komisjoni esimehe kohale oma kolleegi, minu kolleegi Iskra Mihhailova Eh, niisiis tema kandidatuur esitatakse ALDE fraktsiooni nimel, tegemist on kolleegiga, kes suudab selle tööga suurepäraselt toime tulla, tal on väga suured kogemused poliitikas, ta on eh, töötanud ka Bulgaaria keskkonnaministeeriumis, eh, samuti teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, tal on tõesti väga palju kogemusi rahvusvahelisel tasandil ja ma olen täiesti kindel, et ta suudab anda oma panuse selle komisjoni heasse töösse ja ma ei tahaks enam pikemalt kõnelda. ma arvan, et te võite kõik tutvuda proua Mihhailova elulooga ning ma loodan, et te teda toetate, aitäh! aitäh, härra Jakovtšits, kas on veel ettepanekuid? näib, et ei ole. sellisel juhul küsin kandidaadilt, kas ta on nõus kandideerima, proua Mihhailova jah, ma olen nõus, ütleb proua Mihhailova. Äh, selle üle me oleme kõik väga rõõmsad ning äh, muid ettepanekuid ei ole tehtud, ma ei näe, et keegi sooviks sõna võtta. me peame hääletama salaja, see tähendab, et äh, me ei pea hääletama salaja, me saame ta heakskiiduga ametisse nimetada, kui nõus olete niisiis suur aitäh teile kõigile ja õnnitlen kogu südamest proua Mihhailovat ja kahjuks pean ma nüüd äh, selle koosoleku juhatamisega talle üle andma ning jään ootama suurepärast äh, koostööd järgmise viie aasta jooksul all... kõigepealt äh, tahaksin teid tänada selle usalduse eest. Äh, see on väga vastutusrikas ülesanne. Äh, väga, ma olen väga tänulik, et te minu kandidatuuri üles seadsite, minu jaoks on väga suur au teha koostööd kõigi Regionaalarengu Komisjoni liikmetega ning ma üritan äh, anda endast parima selleks, et olla selle au vääriline, mida te mulle täna osutasite. suur aitäh teile kõigile! ning nüüd jätkame oma päevakorraga ning nüüd tuleb meil valida komisjoni aseesimehed. kohe alustame me juba teame siis, kes kelle asemel hääletab täna. me teame ka seda, et meil on koos kvoorum. on see nii, sekretäriaat? jah. ning nüüd teen ettepaneku, et fraktsioonid või vähemalt viis protsenti komisjoni liikmetest seaksid üles Äh, aseesimeeste kandidatuurid. jah, palun. lugupeetud daamid ja härrad, kuue fraktsiooni nimel sooviksime seada esimese aseesimehe kandidaadiks Yunus Omarjee tegemist on suurepärase kandidaadiga, möödunud parlamendi ametiaja jooksul töötas ta äh, väga aktiivselt äh, regionaalpoliitika vallas, ta esindab Reunioni saart ning ma usun, et ta on tõesti suurepärane valik ja suurepärane kandidaat. aitäh. niisiis äh, esimene kandidaat esimese aseesimehe kohale. kas me jätkame kandidaatide ülesseadmist või valime ära? kas on veel kandidaate esimese aseesimehe kohale? ei ole. sellisel juhul saan ma aru, et oleme kõik nõus seatud kandidatuuriga. niisiis kiidame ühiselt heaks uue esimese aseesimehe. palun tulge siia ette meie hulka nüüd paluksin seada üles teise aseesimehe kandidaat. palun. aitäh. meie Eh, tahaksime avaldada kõigepealt eh, teile, õnnitleda teid selle eest, et teid valiti Regionaalarengu Komisjoni esi, esimeheks. me eh, ootame koostööd teiega ja tööd teie juhtimise all. me oleme kindlad, et meil õnnestub teie juhtimise all saavutada olulisi tulemusi regionaalarengu vallas meie kandidaat on Stanislav Boltšak, tegemist on inimesega, kellel on suured kogemused, ta on pärit Tšehhi Vabariigist. ta on teinud väga palju tööd kodanikega ning minu arvates saaks temast suurepärane teine aseesimees, seega esitasime tema kandidatuuri. aitäh. kas on veel kandidaate? jah. EFTD fraktsiooni nimel tahaksime ka kandidaadi üles seada. kelle te üles seate? Tamato äh, enda Just to establish the name, it's Mrs. Uh, no, she is a substitute, so she's not eligible. So I, I have uh, niisiis. Please uh.... kas te saaksite palun korrata kandidaadi nime? me tahame kontrollida, kas tegemist on komisjoni täisliikmega Edovič. Bill Efevits, vabandust Köszönöm, elnök asszony, rövid kérdés. Mi alapján fogunk... Aitäh! Mul on üks lühike küsimus. Kuidas me hääletame? Kas me tugineme kandidaatide eluloole või lihtsalt kuuleme kandidaadi nime ja siis hääletame nime, nime põhjal? Kuidas see hääletus siin toimib? meile pole kedagi tutvustatud, meie oleme siin komisjonis uued, me oleme siin kojas uued, me lihtsalt kuulsime praegu mingit nime, mis alusel me hääletame. aitäh. igal komisjoni liikmel on õigus esitada aseesimehe kandidaat oma fraktsiooni nimel tulevase aseesimehe kandidatuuri ülesseadjal on ka õigus seda tulevast aseesimeest tutvustada. nüüd me teame, kes on need kaks kandidaati, kes on välja pakutud. kõigepealt siis esimest kandidaati juba tutvustati ning teise kandidaadi puhul kuulsime ainult tema nime võib-olla äh, te tutvustaksite oma kandidaati natukene äh, lähemalt ja siis ma selgitan, kuidas me hääletame, äh, kuidas me teeme valiku nende kahe kandidaadi vahel. jah, palun. ma arvan, et enamik ei ole teiste saadikute elulugudega kursis. tahaksin öelda, et Bill Efridge on kandidaat, kes äh, on seatud vastavalt demokraatlikele põhimõtetele üles, me peame äh, austama kõiki seisukohti, äh, mis on siin kojas esitatud ja ka EFTD fraktsioonil peab olema õigus konkureerida aseesimeeste kohtadele. aitäh! nii palju siis teie kandidaadist. nüüd on meil siis üles seatud kaks kandidaati teise aseesimehe kohale. niisiis, teise aseesimehe kohale on meil kaks kandidaati ning pean teile meelde tuletama, tuleb teha, läbi viia salajane hääletus, sellepärast et üles on seatud kaks kandidaati. tahaksin rõhutada, et iga äh, komisjoni liige, kes hääletuses osaleb, omab vaid ühte häält ja hääle, häälte arv fraktsioonide vahel jaguneb järgmiselt. rahvapartei kolmteist häält sotsiaaldemokraadid kaksteist häält, ECR kolm häält, ALDE neli häält, kuue kolm häält, rohelised kaks häält, EFTD kolm häält ja fraktsioonilise kuuluvuseta saadikud kolm häält. tahaksin teile meelde tuletada, et äh, valimised võidab äh, kandidaat esimeses voorus, kui tal õnnestub saada absoluutne häälte enamus ja arvesse lähevad ainult poolthääled, mis mõlemale kandidaadile on siis antud. kas hääletus on selge? tahaksin äh, teile teatada, et me hääletame siis äh, elektrooniliselt. niisiis, sellepärast peame kontrollima, kas kõigil on kaasas hääletuskaart, et äh, nad saaksid elektroonilises hääletuses osaleda. kas teil on oma kaardid kaasas? aitäh. jah, see on lootustandev signaal, me võime tööd jätkata. niisiis. ma kordan kahe kandidaadi nimed üle. üks neist on äh, härra Efferidge ja teine härra Boltšak. aitäh. esimene on härra Boltšak, tema kandidatuur seati üles esimese, esimesena Um, so we know the name. niisiis, me teame kandidaatide nimesid ja kandidaatide järjestus hääletusel on ka selge, me paneme nad tähestikulisse järjekorda. rohelise nupuga hääletame härra Efridži poolt ja punase nupuga hääletame härra Boltšaki poolt. ja valge nupp tähendab erapooletuks jäämist. kui te teete hääletusel vea, siis Äh, võite korduvalt nuppu vajutada siis selle hääletuse ajal ja oma tulemust muuta. jah, see on kõige toredam selle asja juures, nii et, et kat-, kui te peaksite kogemata vale nuppu vaeta-, vajutama niisiis roheline nupp äh, härra Efferidge ja punane nupp härra Boltšak kas te olete valmis hääletama? saalis tehakse ettepanek kõigepealt kontrollida, kas aparaadid töötavad. ma ei tea, kuidas kontrollida, meil ei ole siin mingeid kontrollnimekirju, aga ma loodan et süsteem toimib. niisiis, hääletus on alanud. palun hääletage nende kahe kandidaadi poolt. niisiis roheline või punane nupp. Uh, are you ready? kas kõik on hääletanud hästi, siis on hääletus lõppenud. kohe näeme tulemust. niisiis, kolmkümmend kuus inimest hääletas kolmkümmend kuus hääletajat. kolm toetas siis härra Etheridge'i ja kolmkümmend äh, vajutasid punast nuppu ja kolm jäid erapooletuks. niisiis kokku kolmkümmend kuus häält. ja selle tulemusega on härra Boltšak valitud siis komisjoni teiseks aseesimeheks. palun asuge oma kohale siia meie hulka okei okay., secretariat. sekretariaat ütles mulle, et ma tegin vea, öeldes, et me peaksime süsteemi kontrollima. ja võib-olla mõned teist ei ole seetõttu hääletustulemusega nõus. niisiis, seetõttu palun teid äh, hääletust korrata, et nüüd ei ole tegemist katsetusega, tegemist on tõelise teise aseesimehe valimisega. niisiis äh, kordame valimist selleks, et valimistulemus oleks täiesti korrektne. nii et, et palun hääletage uuesti äh, hääletage uuesti teise aseesimehe kandidaatide poolt kas siis vajutades rohelist või punast nuppu. palun hääletage. niisiis ja tuletan teile meelde Äh, ja ma vabandan, et ma nii palju vigu teen, aga ma olen äh, sellel ametikohal esimest korda. härra Boltšak on punane nupp ja härra Efridž on roheline nupp. palun hääletage. hästi, kas kõik on hääletanud? aitäh. ja nüüd näeme ka tulemusi. kolmkümmend kaheksa hääletas. kaks jäi erapooletuks. niisiis kolmkümmend kaheksa häält üleüldse anti neli neist rohelised ning kolmkümmend punased. niisiis tulemus on kinnitust leidnud, te olete kindlalt ametisse valitud nüüd. I hope with the ma loodan, et kolmanda asepresidendi valimine läheb paremini. nüüd tuleb meil siis äh, kõigepealt üles seada äh, kolmanda aseesimehe kandidatuur, jah, palun. minu arvates äh, võiks see olla rahvapartei ridadest Joachim Zeller tegemist on ühe meie raportööriga eelmisel ametiajal väga kogenud inimesega, nii et asume hääletama. hästi, kas on veel teisi kandidaate? jah, palun. EFTD fraktsioon me leiame, et et äh, ka meie fraktsioonil peaks olema kandidaat ja me tahame aidata teid ja õpetada teile, kuidas hääletada. Thank you very much for this declaration. aitäh. kas see tähendab, et teil ei ole oma kandidaati? Ah, teil on kandidaat? Äh, mina, Bill Ehridge, sean üles Rosa D'Amato kandidatuuri. niisiis, äh, kas on veel kandidaate? meil on kaks kandidaati. ja äh, kordame siis sama hää, sugust hääletust, teeme seda elektrooniliselt nagu eelmiselgi korral nii, vaatame, kes on nüüd punane nupp ja kes on roheline nupp. proua D'Amato on roheline nupp ja härra Zeller on punane nupp. kas kõigile on selge? hästi nüüd hääletame. Now I close the vote nüüd äh, on hääletus lõppenud. tulemused, äh, kolmkümmend üheksa inimest hääletas, kaks jäid äh, erapooletuks. kolm häält proua Damatole ja kolmkümmend neli häält härra Zellerile niisiis kutsun siia uue juhatuse liikme härra Zelleri. Congratulations experience for a good cooperation. okei okay,, we continue. nüüd jätkame. ja nüüd on meil vaja valida ka neljas aseesimees. jah, palun. aitäh teen ettepaneku sotsiaaldemokraadide fraktsiooni nimel, et kandideerida võiks meie Itaalia kolleeg Andrea Cosolino, kes on juba viis komisjonis, viis aastat selles komisjonis olnud, tegutsenud siin väga edukalt ja mulle tundub, et temast saaks selle komisjoni väga hea aseesimees. aitäh. kas on teisi kandidaate? jah, palun niisiis teen ettepaneku seada üles Bill Efferidge'i kandidatuur EFTD fraktsiooni nimel. kui see kodukorra järgi on võimalik, siis tahaksin sellise taotluse esitada. nii palju, kui mina tean, on see võimalik. niisiis, meil on kaks äh, kandidaati neljanda aseesimehe kohale. kõigepealt äh, härra Cosolino ja siis äh, härra Etheridge. nii palju, kui mina tean üks nendest nimedest juba läks hääletusele ja selle vastu hääletati. miks seda ikka ja jälle edasi teha, kui kandidaat on tagasi lükatud väga suure häälteenamusega? mis mõte sellel on, kas kodukorra reeglid lubavad sellist äh, asja teha? sellepärast, et me oleme selle inimese äh, kandidatuuri üle juba hääletanud ja nüüd, kas me peame seda igavesti tegema või? jah, ma saan teie pahameelest aru, aga kahjuks äh, kodukorras äh, ei öelda mitte midagi sama inimese uuesti ülesseadmise kohta äh, meil on erinevad kandidaadid erinevatele ametikohtadele. kui kolleegid nimetavad sama inimese, siis on neil õigus nõuda selle inimese kandidatuuri hääletamist niisiis kutsun teid üles hääletama, seekord hääletame siis neljandat aseesimeest. roheline nupp on härra Cosolino. Cosolino, vabandust, ütleb esinaine. ja punane härra Etheridge palun hääletage. okei okay,, are we ready? kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud ja vaatame tulemust kolmkümmend seitse inimest hääletas. ainult üks erapooletu. kolmkümmend kaks häält anti härra Kotsolinole ja neli häält härra Efridžile. niisiis, härra Kotsolino palun liituge meiega siin juhatuses. Um, with this final step. nii, nüüd oleme siis äh, lõpetanud äh, juhatuse liikmete valimise ning viimane Äh, päevakorrapunkt äh, puudutab siis äh, teadaandeid. tahaksin teile teatada, et Regionaalarengu Komisjoni esimene koosolek toimub kahekümne kolmandal juulil kella kolmest kella poole seitsmeni ning kahekümne neljandal juulil kella üheksast kaheteist kolmekümneni ja koosolek toimub Brüsselis. ja äh, koosoleku koha teatame hiljem. suur aitäh teile ja õnn kaasa!